a las explicaciones de voto. Primero sobre... hääletuste seletused. kõigepealt Moresi raporti kohta. härra Mastella. Mastella no está, tiene la palabra el señor Hanan. härra Mastellat ei ole saalis. Thank you, Mr President Uh, siiski aitäh, president, äh, mitte esmakordselt siin kojas tundun, et äh, nagu ma oleks äh, kuskile valesse kohta langenud, kuskile seitsmekümnendatesse. siin me oleme maailmas, kus tööstust juhib riik, kus on piiratud töötunnid, et kasu saaksid korporatsioonid. ma võin siin, võiksin ette lugeda hääletusnimekirja, mida me siin täna Äh, arutasime näiteks toetused Sloveeniale, Heidelbergile, nii-öelda Saksa autotööstusele, äh, Poola autotööstusele, äh, ülbetele mm, tekstiili ja jaekaubanduse esindajatel Hispaanias, ka Hispaania looduskivile ja, ja Liiri piirkonnale, Poola piirkonnale. me oleme aastate jooksul rääkinud sellest, et valime välja võitjad, aga siin me valime välja kaotajad, kellele me siis äh, Eh, saadame raha ja miks mitte eh, siis eh, möönda, et Euroopa Liit on nii-öelda raha ümbersuunamise mehhanism. Te olete ise Kataloonia suur juht ja te mõistate vabade inimeste ja vaba turu võimalusi ja, ja seda mõistavad ka meie valijad. aga selle asemel me oleme loonud mehhanismi, kus äh, umbes nagu hobune ähm, nii-öelda lööb kärbest maha. La palabra la señora Mur-, Morkunaite. sõna saab proua Morkunaite. aitäh, äh, härra ees-, president, täna on Euroopa Parlament demonstreerinud oma tugevat seisukohta, astudes sammu edasi koostöö tegemise suunas Lõuna-Kaukaasia piirkonnaga. Lõuna-Kaukaasia ja Gruusia on strateegiliselt olulised piirkonnad Euroopa Liidule. minu riigil, Leedul, on alati olnud erilised suhted Gruusiaga, me oleme raskel hetkel toetanud seda riiki ja mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka meie ühiskond on äh, tugevat toetust väljendanud sellele riigile. ma loodan, et kogu Euroopa Liit soovib näha seda, et Gruusia ühineks Euroopa Liidu perega. see riik on äh, teinud suuri jõupingutusi selleks, et äh, ühineda piirkonnaga ja me peaksime äh, tunnustama neid jõupingutusi. viisa lihtsustussüsteem aitab kaasa kõikidele side, sidemetele, majanduslikele, kultuuri, inimestevahelistele suhetele, nii et ma tervitan seda otsust, mille langetas Euroopa Parlament. Euroopa Parlament on saatnud välja sõnumi, et Gruusia on Euroopas teretulnud. aitäh teile selle eest! aitäh ka teile, ütleb president. nüüd Manescu raport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 rahade haldamist ja kasutamist ja ehm, selles osas mängivad ju kõige tähtsamat rolli kohalikud omavalitsused. me peaksime tähelepanu pöörama ka piiriülesele koostööle. ja seetõttu tuleks meil menetlusi lihtsustada ning rohkem raha suunata haridusse eraldiseisvates liikmesriikides ning me peaksime toetama ka seda, et, et oleks võimalik kaasajastada ning edasi arendada infotehnoloogilisi süsteeme, mis võimaldavad kõigile juurdepääsu informatsioonile. aitäh, härra Kalinovski. härra Piriljo, palun. jah, palju tänu, härra president ma võin ainult nõustuda raportööriga. meil on siin tegemist väga paljude tasanditega. vaja on kaasata erineva tasandi kohalike omavalitsuste asutusi, kui me tahame saavutada oma eesmärke me peame kohanema muutuva maailmaga kui me tahame üleilmsel turul äh, jääda konkurentsivõimeliseks, meie regionaalpoliitika peab olema tõepoolest äh, parem, me peame äh, andma tegutsemisvõimalused erinevatele tasanditele, me peame tagama sidususe ja väga mitmekihilise valitsemise. meil on vaja hõlpsamaid menetlusi, meil on vaja vähem bürokraatiat me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu investeeringud e, eri piirkondade arendamiseks oleks tõepoolest kvaliteetsed. toetada tuleb piirkondade arengut ja vältida varasemaid vigu. palju tänu! aitäh, härra Pirilja ja nüüd härra Messaros, palun! palju tänu, austatud president! regionaalpoliitika peaks olema kontrollitav ja tõhus ning andma oma panuse sellesse, et Euroopa Liidu sotsiaalne seisund muutuks kindlamaks. ma toetasin ettepanekut, sest vähemalt mina leian, et tihedam regionaalne koostöö muudab kõik liikmesriigid edukamaks ning sellest saavad kasu ka kodanikud, kui tehakse piiriülest koostööd, sest mitmetasandiline valitsemine tõesti aitab inimesi nii avalikus kui erasektoris ning aitab mm, kodanikel paremini oma jõud ühendada. väga oluline on kaasata ka kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi eh, poliitika kujundamisse, nii, nii et ka seda peaks toetama, arvestades, et äh, kohalikul kogukonna ja piirkondlikul tasandil tegelevad asjaga väga paljud inimesed, on see nii võimaluseks kui ebakindluseks ja Euroopa Liit peab leidma siin selle kahe vahel tasakaalu. aitäh. El señor Takula. härra Takula, palun. ensinnäkin haluan kiittää tässä raportoijaa Ramona Manescua erittäin hyvästä raport- aitäh, president. kõigepealt ma tahaksin tänada äh, proua Maneskut suurepärase raporti eest. ääretult oluline on, rääkides regionaalpoliitikast, rääkida heast valitsemistavast. ja hea valitsemistava tugineb ähm, võrdsusel, õiglusel ning äh, ma usun, et äh, seda tuleb ähm, vaadata kui trumpi oma käes siin ei ole midagi võimalik suvaliselt valida, vaid me peame tagama selle, et regionaalpoliitika instrumente tõesti kasutataks, et sellest saaks reaalsus. ja kui nüüd vaadata kriteeriume, siis ei peaks arvesse võtma ainult SKT-st, see üksinda ei ole jätkusuutlik kriteerium, kui me tahame aidata Euroopa Liidu piirkondi, kus on ähm, väga hõre ähm,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 sisserände teemad on hetkel väga olulised kogu Euroopa Liidus, seetõttu on ääretult oluline luua selline võrgustik. väga oluline on tagada, et kõik Euroopa Liidus oleksid nii-öelda võrdsed võrdsel alusel, et oleks loodud võrdsed tingimused. hiljuti on olnud selliseid eh, ebaõnnestunud juhtumeid Euroopas eh, mille üle ei saa uhkust tunda, ma räägin siin inimestest, kes on jõudnud Euroopa Liitu, aga eh, nende põhiõigusi ei ole tagatud, nii et eh, see õõnestab meie usaldusväärsus. samas me peame hea seisma selle eest, et me eh, kaitseksime inimõigusi, sõnavabadust, õigusriigi põhimõtteid, kõiki neid väärtusi tuleb kaitsta ja edasi arendada ja selleks ongi vaja luua kontaktametnike võrgustik, Eh, kus on võimalik eh, rääkida sisserändepoliitikast, eh, selleks, et tagada sisserändajatele põhiõigused. aitäh! ja nüüd Mateor äh, raport, proua Mastello. ei ole kohal. siis Antoni Otsi kirjutab seal midagi, keegi veel esitavad oma seisukohad kirjalikult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 hääletust Euroopa lähenemiskeelu küsimuses. ma leian, et tegemist on ääretult olulise töövahendiga ja ma tõesti tunnen kaasa nendele naistele, ehm, kes on taga kiusatud ja kes vajavad kaitset ja ja seda lähenemiskeeldu, see, seetõttu mul on väga kahju, et see tekst, mille üle me hääletasime, ei võta aluseks usaldusväärset õiguslikku alust. siiski ma usun, et et teksti on võimalik endiselt parandada selleks, et tõesti oma neid lubadusi täitu, iga, täita, igal juhul mina pidin seekord jääma era, erapooletuks. aitäh, härra Rodi, palun. ma otsisin teid ja ei leidnud teid teie istekohalt, aga ma annan teile siis nüüd sõna. jah, palju tänu, ma tahaksin öelda, et minu hääletusseade ei töötanud hääletamise ajal Euroopa lähenemiskeelu küsimuses aga ma oleksin hääletanud selle poolt, sest tegemist on ääretult olulise teemaga ja on väga hea, et Euroopa Liit täna võttis vastu raporti, mis puudutab Euroopa lähenemiskeeldu. tegemist on ääretult olulise õigusaktiga ja väga oluline on omavahel tunnustada eh, liikmesriikide kohtuotsuseid, tagamaks õiglus Euroopa Liidus ja tõkestada kuritegevust selleks äh, täidesaatev riik saab õigusliku aluse selleks, et juba varem teises liikmesriigis vastu võetud otsus ellu rakendada. seda seadusandlust on vajalik selleks, et kaitsta naisi vägivalla eest ja ka teisi vägivalla ohvreid kaitsta. tegemist on väga olulise ja vajaliku sammuga selleks, et võimaldada liikmesriikides äh, ohvritel elada ükskõik, kus nad soovivad ja seega tagades liikumisvabaduse Euroopa Liidus, aitäh, president! Eh, eh, palju tänu ja nüüd siis jõuame no Bavaria Heitsi raporti juurde. suur tänu! inimkaubandus on väga tõsine asi kahe tuhande kaheksandast aastast peale on kolmkümmend kaheksa inimest päästetud minu valimisjaoskonnas Põhja-Iirimaal äh, ekspluateerimise alt, kahekümne viie, kakskümmend viis inimest kahe tuhande üheksandal aastal, aga mitte kedagi ei ole veel selle kuriteo eest süüdi mõistetud. tegemist on tänapäevase orjapidamise vormiga, tõsise kuriteoga ning inimese põhiõiguse rikkumistega. ja tõesti, palju neid naisi, keda päästetakse Põhja-Iirimaal, nad on pärit äh, Kaug-Idast ja organiseeritud kuritegelikud jõugud nende ekspluateerimise arvelt saavad tohutut kasumist, olgu siis tegemist seksuaalse või tööalase ekspluateerimisega. kuigi selles raportis on palju kasulikku ja ma leian, et siin on tegemist valdkonnaga, kus äh, liikmesriigid äh, ja politsei saab teha olulist koostööd ja meie Põhja-Iirimaa politsei on siin eeskujuks võib-olla. aga ma usun kindlasti, et miinimumkaristused saab seada ainult liikmesriik ise, sellepärast ma olin selle hääletuse vastu. nüüd härra Takula. arvoisa puhemees. härra Takula härra juhataja, kui me räägime inimkaubandusest, siis me räägime kõige tõsisemast ohust Euroopa Liidule. tuleb möönda, tuleb tunnistada selle probleemi tõsidust sest sagedasti me peidame ennast selle ettekujutuse taha, et probleem on ära lahendatud, aga kahjuks see nõnda ei ole. peame hoolitsema selle eest, et kõigil on võimalik oma põhiõigusi kasutada inglise keeles räägitakse siin jah inimkaubandusest, aga inimlikku ei ole selles tegevuses mitte midagi, see on täiesti õudne. õudne, kuidas inimestelt võetakse ära nende inimväärikus. ja naised ja lapsed on just eriti suure riski all organikaubandus, mille põhiliseks ees, see on ka põhieesmärgiks sellisel kaubanduse puhul. ja Euroopa Liit peab lõpetama jutu tegemise ja hakkama tegutsema. nõnda, et me tõesti saaksime sellele inimkaubandusele lõpu teha ja meil on tarvis selliseid sanktsioone, mis tõesti on heidutavad. suur tänu. proua Saorsk. suur tänu, et mulle sõna andsite. ma toetasin seda direktiivi, äh, sellepärast et inimkaubandus jätab inimesed vabadusest ilma ning mul on hea meel näha, et see uus direktiiv paneb äh, paika reeglid ka riikidele, nõnda et nad saaksid oma õigusakte tõhusamaks muuta. igasugune kaubandus, sellest on ju tarvis ka ostja poolt ja sagedasti ostjad on rikkad inimesed demokraatlikest riikidest, sagedasti võib-olla meie naabrid. ja raportis pööratakse tähelepanu ka ohvritele. kuid me peame silmad lahti hoidma. ja äh, hoolitsema selle eest, et haavatavad rühmad ei muutu ohvriteks, me peame pöörama tähelepanu noortele, samuti õpetajatele, koolidele, sellepärast et ennetusalane tegevus on oluline ja see puudutab ju nõudluse poolt. tänan, proua Zahorska. nüüd on Kriisbeki raport. proua Ronsuli. president, io ho chiesto la parola proprio per la tratta degli esseri umani. härra president no,, mul on väga hea meel, et see teema oli kõne all. proua Ronsuli Eh, proua, kas te võisite korrata? jah, ma palusin sõna, sest ma tahtsin selgitada eh, oma seisukohta inimkaubanduse küsimuses. de residentes ilegales, eh, eso no había pedido usted la palabra. Bueno, pues disculpe. Te ei palunud sõna, aga olgu, nüüd me anname siis teile sõna, et te saaksite avaldada oma arvamust ja palju tänu, härra president, te olete väga armastusväärne nagu alati. ma hääletasin Baueri raporti poolt sellepärast, et inimkaubandus selle vastane võitlemine kuulub meie prioriteetide hulka. inimkaubandus on võtnud sellised mõõdud, mida omal ajal ei saavutanud ka tõeline orjapidamine kõige haavatavamaid rühmi, eelkõige lapsi, viiakse teistesse riikidesse, neid sunnitakse tegelema prostitutsiooniga, pornograafiaga. ohvrite arv on ainuüksi Euroopas viissada tuhat, tegemist on kohutava nähtusega ja see kuulub ka organiseeritud kuritegevuse valdkonda, inimestesse suhetutakse nagu kaupa siin on vaja väga tõsiselt pöörata tähelepanu äh, ühistegevusele, meil on vaja äh, suurendada inimeste teadlikkust inimkaubandusest, meil on vaja äh, parandada ohvrite kaitset äärmiselt tähtis on see, et kõik riigid, keda see küsimus puudutab, saaksid vastu võtta vajaliku seadusandluse. palju tänu, saab sõna kolleeg Tiiva. mis raportist te soovisite rääkida? Yesterday by ah, email ah,. Kriisbek, okei okay,, okei okay. De.... Kriisbeki raport palun siis räägime Kris Beki raportist nüüd. ja kõigepealt härra Jaale on sõna ja siis härra Tiivale. härra Ja, teil on sõna Kriisbeki raporti osas. ja palju tänu, härra president. mul on väga hea meel selle üle, et me hääletasime eh, siin Euroopa Liidu ja, ja Gruusia vahelisest lepingust Äh, nii viisa lihtsustamise küsimuses kui ka äh, selle äh, ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtulepingust, tegemist on väga oluliste teemadega ja ma loodan, et meie kui Euroopa Parlament saame ka vaheraporti selle kohta, milline on selle lepingu elluviimise kulg, millised on selle mõjud ja ma loodan, et Euroopa Parlament tegeleb selle teemaga ka edaspidi väga tõsiselt ja Euroopa Liidu, Euroopa Parlamenti teavitatakse ka vastavalt. palju tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Tiiva. mina tahtsin seletada, miks meie fraktsioon ja mina jäime erapooletuks Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime raporti osas. Euroopa Liidus on toimunud terve hulk on läinud terve, on toimunud terve hulk katastroofe viimastel aastatel ja on nõutav väga palju äh, sellist kirjakeerimist. kuigi ma võin toetada seda ideed, aga ma ei saa äh, kiita heaks seda, et jälle uus äh, org, organ luuakse äh, koordineerimistegevus on ainult vajalik, aga mit-, ja ma saan koordineerimist äh, toetada ainult äh, siis, kui äh, see toimub olemasolevate organite baasil loomulikult on oluline, et inimkatastroof, humanitaarkatastroofidele reageeritakse kiiresti. aga me peame vaatama, et me saaksime lisaks iseenese kiirreageerimisvõime suurendamisele suurendada öö, reageerimisvõimet ka arenevates arengumaades seal kus need katastroofid on ja me peame seda tegema üheskoos muidu on nii et meie teeme kõik selle raske töö ära ja nemad ise ei tee midagi suur tänu ma pean teile ütlema härra Dima et tegelikult teil ei olnud õigus avaldada arvamust sellepärast et meil seda asja ju arutusel ei olnudki aga nüüd olete te selle siiski ära teinud ja olgu nii. ja nüüd lõpetuseks Luhani raport. härra Kalinovski, palun. Mm, palju tänu, president. paljud Euroopa Liidu kodanikud ei ole teadlikud e, sellest, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika liikmesriikide regioonide arengus selle poliitika mõte on selles, et ähm, antakse regioonidele ja liikmesriikidele juurdepääs haridusele, energiale ja muudele ressurssidele seega ühtekuuluvuse mõte on ääretult oluline ja seetõttu me peaksime toetama kõiki jõupingutusi, mis on tehtud selles suunas, et äh, ühtekuuluvuspoliitika arendamiseks antud rahad oleksid paremini hallatud. eriti pidades silmas seda, et ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamise mõjud tulevad kõige paremini välja just koha, kohalikes piirkondades ja eriti maapiirkondades. ja palju tänu! ja nüüd saab sõna härra Mikolasits uh,. Äh, pán predseda, ja hovorím ku správe Luhan. austatud president, ma äh, kavatsen ka selgitada hääletust Luhani raporti osas. konkurentsivõime ja ühtekuuluvus on sellised elemendid, mis üksteist vastastikku toetavad. samas Euroopa Liidus on võimalik konkurentsivõimet saavutada ainult sellisel juhul, kus majanduskasv on jätkusuutlik väga palju investeeringuid on struktuurifondides tehtud, mis on osutunud edukaks ja ma tahaksin rõhutada just investeeringuid taristusse, mis on toonud ähm, regioonidesse juurde välisinvesteeringuid, mis on andnud oma panuse selleks, et saavutada majanduskasvu ja arengut. ja see poliitika on olnud tõhus ka majanduskriisi käigus, äh, võitluses kriisi tagajärgede vastu ning Euroopa Liidu piirkondade majanduslik konkurentsivõime on väga tihedalt seotud ka tööhõive tasemega, töötajate kvalifikatsiooniga, oskustega ning juurdepääsuga avalikele teenustele. seega sotsiaalne ühtekuuluvus on võtmetähtsusega teema selleks, et saavutada regionaalne konkurentsivõime ja seda ka maailmas. palju tänu, härra Mikolasic, sellega me oleme jõudnud äh, hääletuste selgitusel lõpule ning teeme pausi kuni kella kolmeni. aitäh kõigile!